realiteeti ei ole võimalik üleöö muuta, seega peab Euroopa Liit oma kaubandussuhteid partneritega arendama järk-järgult ja pidevalt, tänan. suur tänu kolleeg Saifile ja po-, neljaks pooleks minutiks kolleeg Žadov, palun.